päevakorras suuline küsimus. see puudutab tuumaohutust kakskümmend viis aastat pärast Tšernobõli katastroofi ja ma annan sõna kõigepealt härra Soonikule, kes küsimuse esitas. Mr Soonik, if we can, if we can wait for half a minute before Commissioner Ettinger will take his seat. palun oodake pool minutit, kuni komisjon võtab eh, eh, koha sisse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 on otsustanud meenutada Tšernobõli katastroofi ohvreid. ja see on äärmiselt oluline, arvestades hiljutisi õnnetusi ja see annab meile ka võimaluse vaadata läbi eh, seda, mis eh, toimus Ukrainas, kuidas Ukraina püüdis varjata öö, omal ajal selle katastroofi ulatust, sest et see reaktori öö, õnnetus öö, viis radioaktiivsed ained Skandinaaviasse, isegi Kesk-Euroopasse ja äh, väga hull oli olukord reaktori läheduses. E, kolmekümne kilomeetri raadiusest inimesed evakueeriti, aga äh, pärast aastat kaheksakümmend kuus äh, mm, viidi ähm, Valgevenest, Ukrainast ja Vene Föderatsioonist ära üle kahesaja tuhande inimese ja väga raske on öelda, kui palju üldse ohvreid oli Eh, raske on öelda, kui palju inimesi on surnud eh, vähihaigusesse eh, selle tõttu, et reaktor plahvatas. on allikaid, mis ütlevad, et kakssada tuhat inimest on juba selle õnnetuse tagajärjel surnud, saaste tagajärjel surnud. ja kõige viimased andmed viitavad sellele, et vähemalt kahes Ukraina piirkonnas eh, söövad inimesed toitu, mis on saastatud. Euroopa Liit oli kõige suurem doonor eh, selleks, et võidelda eh, katastroofi tagajärgede likvideerimise eest ja sada kümme miljonit eurot on lubatud seotud eh, nüüd eh, selle eh, Tšernobõli kirstu taastamiseks, me peame tõepoolest mõtlema ohutusele, sest et tegemist on piiriülese probleemiga. tuleb analüüsida olukorda solidaarsuse seisukohast jah, ma tahaksin küsida komisjoni käest, kas komisjon on valmis toetama eh, pikaajalisi uuringuid selleks, et määrata ehm, kindlaks, millised tagajärjed olid Tšernobõli eh, õnnetusel, kas eh, nad on valmis tegema uuringuid selleks, et uurida ehm, Eh, saaste ulatust, kas komisjon on valmis liikmesriikide valitsusi üles kutsuma eh, rahastama äh, äh, selle äh, katastroofi tagajärgede likvideerimist ja kas ja kas komisjon on mõelnud sellele, mis saab siis, kui eh, mingisugune suur tuumajaama, eh, mingit suurt tuumajaama saabaks samasugune katastroof, mis on Euroopa Liidu eh, piiride lähedal, kas on olemas mingisugused tsiviilkaitsemeetmed niisuguste õnnetuste kohta, sellepärast et tuumaõnnetus eh, oli kõikide jaoks üllatuseks ning sellepärast me peame juba e-, eelnevalt mõtlema, eh, kuidas me saaksime olukorrale reageerida, et eh, asi oleks nii ohutu kui võimalik. komisjon sudefragide kernsicherheit. suur tänu, härra Soonik. ja nüüd saab sõna volinik Oettinger, palun austatud äh, parlamendisaadikud, nende kahekümne viie aasta jooksul, mis on möödunud Tšernobõli katastroofist, on äh, komisjon äh, andnud omapoolse panuse leevendamaks selle tragöögiti ja järelmõjusid. üheks suurimaks ülesandeks oli äh, teha tööd äh, G7 partnerite ja Ukraina endaga. komisjon on äh, taganud koos nende partneritega selle, et tuumajaama asukoht on stabiliseeritud ja me oleme andnud omapoolse panuse ka selleks, et mobiliseerida kõik jõud viimaks lõpuni need äh, vajalikud tööd seal kohapeal. Euroopa Komisjon on kõige suurem Tšernobõli fondi doonor. aprillis leidis Kiievis aset äh, doonorite konverents. me saime kokku üle viiesaja miljoni euro ja omast eelarvest me eraldasime sada kümme miljonit eurot me olime aktiivsed äh, diplomaatilisel äh, tasandil, kolmkümmend kaks riiki, sealhulgas kolmteist äh, esimest korda andsid oma poolt vahendeid sinna fondi. ka Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank jätkab rahastamist, tagamaks, et äh, oleks äh, finantskate kõikidele projektidele, mis tuleb lõpule viia kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks. tuleb äh, toetada Ukrainat igati, et viia lõpule reaktori ploki neli betoneerimine. tähtis on ka teiste reaktoritega tehtavad tööd viia lõpuni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks. Euratomi raamprogrammis on meil uurimisprojektid, mis käsitlevad selle õnnetuse järelmõjusid. tegemist on Euroopa platvormi Melodia poolse olulise uurimisprogrammiga. me soovime omalt poolt pakkuda abi nendele inimestele, kes kõige rohkem on katastroofist puudutatud Tšernobõli piirkonnas, uurime lähemalt tervishoiu ja toitumisega seotud aspekte. kui äh, uurimusandmed esitavad vastavad tõendid, siis on komisjon ka valmis andma omapoolset eriabi Tšernobõli piirkonnale. pärast äh, seda õnnetust oleme me andnud omapoolsed panused äh, ka teistesse uurimisprojektidesse, mis tegelevad äh, katastroofihaldusega tuumasektoris ning äh, mis äh, toetavad Venemaa, Valgevene ja Ukraina teatud piirkondi. tähtis oli ka tseesiumi kogumine seal piirkonnas ja andmed selle töö tulemused on avaldatud tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal. meil on praegu seitsmes Euratomi raamprogramm ja meil on äh, tipppädevus võrgustik, mis äh, koondab äh, kiirguskaitse eksperte tsiviilkaitse tugevdamiseks me oleme tsiviilkaitse valdkonnas edendanud äh, juba üheksa aastat liikmesriikide vahelist koostööd, vastavates harjutustes osalevad ka kolmandate riikide kodanikud. kolmes äh, harjutuses äh, kasutati radioloogilist komponenti, meil oli tegemist häirejuhtumiga, kus toimus äh, siis äh, radioaktiivse ainega saastumine ja meil äh, oli harjutus, kus lõhkes räpane pomm ja kolmas harjutus käsitles tuumakatastroofi maavärina tagajärjena. ja me teeme omalt poolt kõik ka selleks, et pakkuda Euroopa Liidu poolset abi Tšernobõli äh, järelmõjude leevendamiseks. suur tänu, härra Oettinger. nüüd äh, kõnelejad poliitiliste fraktsioonide nimel, kõigepealt härra Roil Rahvapartei nimel, palun. härra president, härra volinik, austatud kolleegid, ma olen komisjonile väga tänulik selle eest, et äh, olukorda kirjeldati põhjalikult. me saime infot selle kohta, et Euroopa tegi äh, nii äh, lühiperspektiivis kui ka keskmises ja pikaajalises perspektiivis omalt poolt kõik, et pakkuda abi ilma Euroopa Liiduta ei oleks äh, meetmed praegusel määral jõustunud. oluline on viidata sellele, et komisjon ei pakkunud mitte ainult äh, otsest ja äh, kiiret abi, vaid et Euroopa on pööranud äh, tähelepanu küsimusele, milliseid järeldusi tuleks teha tsiviilkaitsemeetmete valdkonnas ja infovahetussüsteemide osas. oleme keskendunud ka uurimustele ja teadustegevusele. mul tekib aga küsimus, kas on äh, tõesti vaja uusi uurimusi, võib-olla peaksime me hindama põhjalikult äh, seda materjali, mis meil on olemas võib-olla tuleks seda hinnata, et kas on äh, seda materjali ehk juba piisavalt. teinekord, äh, kui andmeid on liiga palju, siis on ka raske uurimustööga edasi liikuda. ma tänan tehtu eest ja ma usun, et äh, Euroopa võib rahul olla sellega, mida ta tegi, me näitasime, et me mitte ainult ei räägi, vaid ka tegutseme. tänan, härra Roil ja Jo Lainen sotsialistide ja demokraatide nimel härra volinik, äh, austatud kolleegid, ma kõigepealt äh, tänan härra Soonikut äh, selle eest, et ta algatas selle arutelu ja esitas suulise küsimuse. tõepoolest, me ei tohi unustada ära Tšernobõli katastroofi. kakskümmend viis aastat pärast seda katastroofi on meil pikaajalised järelmõjud on äh, suur piirkond, kus inimesed ei saa elada, nad ei saa pöörduda tagasi oma kodudesse. eksisteerivad pikaajalised mõjud äh, inimeste tervisele, me oleme näinud äh, televiisorist palju ürisünnitusi, mille all naised seal piirkonnas endiselt kannatavad kakskümmend viis aastat pärast katastroofi tuumaohutus ei ole riikliku suveräänsuse küsimus Euroopa Liidus, vaid tegemist on äh, poliitilise vastutuse küsimusega. tihedalt äh, asustatud kontinendil mõjutab iga tuumajaam ka naaberriika, see, naaberriike. seetõttu on teil, härra volinik, äh, eriline vastutus kanda, me peame selle teemale pärast Fukushimat täiesti uue nurga alt lähenema me räägime stressitestidest äh, äh, saja kolmekümne neljas äh, tuumaenergiajaamas. säilitage karm lähenemine, me soovime kõrgeimat turvastandardit Euroopas me ei tohiks arvestada mitte ainult looduskatastroofidega, vaid ka sellega, et toimuvad äh, arvuti äh, teel läbi viidud rünnakud, terrorirünnakud, äh, lennuk võib kukkuda alla tuumaenergiajaama peale ja nii edasi. Tšernobõlis on veel palju teha, sarkofaag ei ole päris kindel, tuleb investeerida veel väga palju raha ei ole räägitud äh, ka sellest, äh, kuhu pannakse seal endiselt vedelevad äh, tuumajäätmed. nii et härra Roil, uurimise läbiviimine on kindlasti ka tulevikus vajalik, sellepärast et meil on kiirguse mõju kohta liiga vähe infot, nii et komisjon peaks kindlasti jätkama teadusuuringutega. oluline on, et äh, meil oleks äh, hea koostöö kõikide riikide vahel, eriti mis puudutab neid riike, kus tuumaenergiat toodetakse ja oluline on ka keskenduda järjest enam taastuvenergiat allikatele nüüd kakskümmend viis aastat pärast Tšernobõli. härra Rüübik äh, näitas sinist kaarti, kas see on tõesti sinine kaart? ja te saate sõna, palun kui härra Laine võtab küsimuse vastu ja palun, härra Rüübik, te saate küsimuse esitada. tundub, et mikrofon ei tööta, jah? tänan, kolleeg Laine rääkis äh, stressitestidest. kas äh, siin peab olema veel mingisugune järelmõju seoses stressitestidega? võib-olla tuleks selles valdkonnas äh, panna paika Euroopa tasandil äh, reguleeriv ametkond, kellel oleks õigus siis ka vastavalt äh, sekkuda. suur tänu, härra kolleeg, selle küsimuse eest ja tõesti, meil peaks olema eesmärgiks Euroopa tasandi pädevus tuumajaamade järelevalve osas kui me räägime siin piiriülesest mõjust, siis äh, on ka tegemist Euroopa mõõtmega, meil on vaja tõesti siin Euroopa tasandi pädevust. Äh, volinik Oettinger, äh, sinnani me ei ole veel jõudnud, aga te peaksite töötama selle kallal. meil peaks olema võimalik tuumajaamu Euroopa tasandil objektiivselt ja sõltumatult äh, valvata, kontrollida ja kui selgub stressitesti tulemusel, et tuumajaam ei ole turvaline, siis ta tuleb kas kinni panna või tuleb seal olukorda parandada. proua Parvanova, liberaalidemokraadi nimel. suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid räägitakse väga paljudes liikmesriikides praegu eh, tuumakavadest, mis iganes otsus ka langetatakse, on tuumaohutus kindlasti ka järgnevate põlvkondade jaoks prioriteetne küsimus. on täiesti selge, et me peaksime välja kujundama ja rakendama rahvusvahelisel tasandil ühtseid standardeid, sellepärast et radioaktiivne saaste ei tunne piire, nii nagu Tšernobõl on näidanud, ja nii, nagu on seda tunnistanud alles hiljuti ka Fukushima, kakskümmend viis aastat pärast Tšernobõli tuumasündmust on meil vaja endiselt teha teadusuuringuid selle kohta, millist mõju see on inimkonnale ja inimtervisele ja loodusele omandanud. meie strateegia peaks keskenduma ka tuumajäätmetele Tšernobõlis eh, praegu endiselt toodetavad tuumajäätmed on äärmiselt tõsine küsimus ning kindlasti kujuneb väljakutseks mitte ainult kohalikele piirkondadele, vaid ka Euroopale. me peame tagama ladustam-, jäätmete ladustamisel või hävitamisel ohutuse. mis igasuguse otsuse me ka praegu eh, võtame, on väga oluline see, et eh, asjade arengul oleks võimalik anda ka tagasikäik, kui seda peaks vaja olema suur tänu, proua Parvanova ja härra Šimanski saab konservatiivide reformistide sõnal järgmisena sõna. suur tänu, härra president. kakskümmend viis aastat pärast Tšernobõli tuumakatastroofi on see tuumaõnnetus endiselt äh, nii-öelda referentsõnnetuseks Euroopa jaoks kuid mõnikord on võrdlused selle katastroofiga täiesti mõttetud. nimelt praegu on meil paigas väga head õiguslikud instrumendiks tagama, instrumendid tagamaks selle, et meie reeglitest peetaks kinni. ja seega minu meelest lihtsustatakse teinekord äh, Tšernobõlis juhtunud natukene üle ja, ja kasutatakse Tšernobõli õnnetust ära selleks, et äh, rünnata Euroopa tuumasektorit kui me aga nii käitume, siis see tähendab seda, et me jääme ka tulevikus sõltuvaks ähm, välismaalt sisse toodavast energiast. meie idapiiril on üsna mitu Venemaa poolt ehitatud tuumaelektrijaama ja mida, ja ka uusi jaamu plaanitakse, mis on äh, jäänud täiesti välja igasugustest Euroopa ohutusnormidest ja seega minu meelest meie eesmärk oleks, et meie standardeid rakendatakse Euroopas, aga ka Kalin-, Kaliningradis ja Valgevenes. jääb üle va-, näha, kas komisjon on piisavalt tugev ja näitab üles piisavat ettekujutlusvõimet, et tegutseda. suur tänu, härra Šimanski, proua Harms Roheliste nimel, palun. tänan, härra president, härra Oettinger, ma usun, et äh, õige on see, et Euroopa Liit on palju ära teinud seoses Tšernobõliga ja Tšernobõlis. küsimus on aga selles, et äh, kas me tegime piisavalt, kas on võimalik üldse teha piisavalt ja kas me tegime seda, mis on õige. mina olen arvamusel, et mis puudutab äh, mõjusid äh, tervishoiule, siis meil tuleb veel mõningad lüngad täita. pidevalt räägitakse et äh, IAEA andmed olevat võltsitud, see vaidlus tuleb nüüd lõpule viia. Euroopa Liidu territoorium oli puudutatud äh, radioaktiivsest äh, saastest, ligi pool selle saaste pindalast oli Euroopa Liidu territoorium, nii et meil on siin tugevad omad huvid ja rahvusvahelise kogukonna huvid ei piirdu ainult endise Nõukogude Liidu territooriumiga, Valgevenega, Ukrainaga ja Venemaaga tänapäeval, vaid tõesti üle poole radioaktiivsest saastest äh, langes Euroopa Liidu riikide territooriumile, nii et äh, jätkake kindlasti tervishoiualaste äh, andmete kogumisega ja paljud äh, eksperdid äh, ootavad endiselt oma töö äh, ümberhindamist selles valdkonnas. miks meil seni ei ole riskianalüüsi Tšernobõli esimese sarkofaagi kohta, miks me ei tee järeldusi seal eksisteerinud probleemist? miks äh, sellist suurprojekti viiakse läbi ilma riskianalüüsita? miks vaikitakse maha see, et äh, meil ei ole seni õnnestunud äh, läbi põlenud kütusevardaid reaktoritest kaks ja kolm korralikult ümber ladustada. juba enne Fukushimat oleme me viidanud Boschmagile, äh, Boksi ja Punspüteli tuumajaamale Saksamaal, kus on olnud probleeme ja need stressitestid, mis äh, praegu läbi viiakse, ei kirjelda piisavalt neid riske, mis meil on Euroopa äh, tuumajaamades. härra Oettingel, ärge siin teeselgi te lubasite karme stressiteste, aga see, mis praegu on lauale pandud, seda küll ei saa tõsiselt võtta. suur tänu ja nüüd proua Vils äh, järgmisena. tänan. pärast Tšernobõli katastroofi kahekümne viie aasta eest on äh, uuringud äh, näidanud, et üks koma neli miljonit inimest on surnud tuumagaasi tõttu. ka Saksamaal kardame me mõjude pärast oma lastele, kuna meil on radioaktiivsed äh, toiduained ja pinnas. meil tuleb äh, teha õiged lõppjäreldused Tšernobõlist ja Fukushimast. praegu äh, on äh, need välja kuulutatud stressitestid äh, saanud tuumaenergiajaamadele alibi äh, testideks ja teisi tuumajaamu niikuinii ei kontrollita. ükskõik, kas on tegemist inimliku eksitusega või lennuki allakukkumisega, kõike seda, mis läheks äh, tuumajaamade käitajatele kalliks maksma, seda ei kontrollita, aga see on eksistentsiaalse tähtsusega. me nõuame seda, et sõltumatud eksperdid viiksid läbi stressitestid, see oleks äh, esimeseks sammuks äh, sel teel, et kogu Euroopa hakkaks loobuma tuumaenergiast. tänan ja härra Griffin härra president, Tšernobõli tuumaplahvatus oli katastroof, kuid jätame asjad siiski mõistuse piiridesse. kuuskümmend neli inimest sai Tšernobõlis kiirituse tõttu kahekümne kolme aasta jooksul surma ning see tõi kaasa kuus tuhat kilpnäärmevähi juhtu, need on küll traagilised arvud, kuid võrreldes meie maanteedel hukkunute arvuga on need arvud ikka väga väiksed, mitte keegi aga ei kasuta maanteeõnnetusi selleks, et autode vastu võidelda kasutatakse siin Tšernobõli õnnetust selleks, et tuumaenergiale panna piir, aga põrgutee on ka heade kavatsustega sillut-, sillutatud. Needsamad inimesed eh, ka ilmselt, nende kavatsused olid õiged, kui nad biokütuseid toetasid, toodes sellega kaasa täieliku õnnetuse vaestele inimestele. täna lähevad miljonid lapsed näljasena magama ja va-, vaikselt surevad nälga, sellepärast et meie koja nii-öelda head inimesed, nendel olid head kavatsused. mõelgem siiski tegelikule maailmale. tuumaenergia keelustamine oleks veelgi hullem samm, sellepärast et tuumaenergia alternatiiv ei ole mitte tuulepargid, vaid, või päikesepaneelid. meie eh, paanikas olevas maailmas on eh, tulemuseks biokütuste ilmselt järjest suurem eh, kasutamine ja see tooks kaasa massilise näljahäda. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Morku Naite-Mikuliene. suur tänu, president muude põhjuste hulgas Eh, tekkis eh, õnnetus Tšernobõlis ka sellepärast, et juba planeering oli vale, eh, stressiteste ei viidud korralikult läbi ja see õnnetus, mis toimus Jaapanis, sunnib meid uuesti läbi viima stressiteste. ma loodan, et selle tulemused saavad olema äh, Eh, rahuldavad, aga siiski inimeste ja keskkonna tervis ei, eh, inimeste ja keskkonna tervis ei sõltu piiridest, meil on vaja stressiteste. praegusel hetkel me näeme Euroopa Liidus, et Kaliningradis ja Valgevenes eh, ehitati jaama, seal ei ole mitte mingisuguseid stressiteste, seal ei tehta isegi keskkonnamõju uuringuid aga Valgevene eh, tuumajaam ehitatakse sinna, kus on samamoodi olnud eh, maavärinad ja sellepärast me peame tõepoolest tegutsema solidaarselt. stressiteste on vaja ka teistes tuumajaamadest, eh, mitte ainult Euroopa Liidus on, on olemas rahvusvahelised organisatsioonid, on olemas eh, rahvusvaheline tuumaenergiaagentuur ja me peame eh, nende käest küsitama, eh, esitama neid küsimusi, nende juhtkond peab tegelema samamoodi uute tuumajaamade ehitamisega. härra Baltšiitis, suur tänu härra volinik, see arutelu, mis meil praegu toimub, on väga oluline kuigi me oleme sellega jäänud hiljaks. Äh, Tšernobõli õnnetus ei mõjutanud mitte ainult Ukraina elanikkondi, vaid ka äh, naaberriikide kodanikke ning me peame vaatama, et see ei mõjutaks äh, tulevikku põlvkondi. sellele viitas ka Fukushima õnnetus. meile öeldi, et tuuma Eh, energia on kõige parem, et ta on kõige ohutum, et ta on kõige eh, puhtam, aga tegelikult ta, siin on väga suured ohud, see mõjutab tulevasi põlvkondi ning me peame arutama kõiki küsimusi, mis on seotud eh, tuumaenergiaga, aga kõige olulisem on see, et me teeksime stressitestid ära Euroopa tuumajaamadele, et me töötaksime selle teema kallal süstemaatiliselt, me peame õppima oma kogemustest ning mitte ükski sektor eh, ei saa eh, iseennast ise reguleerida. me peame sõnastama eh, kõike hõlmava tuumaenergia programmi ja me peame hõlmama sellega ka kolmandaid maid, me peame eh, eh, viima eh, läbi järelevalvetegevust ka väljaspool Euroopa Liidu piire. suur tänu, järgmisena proua Ekk. tänan, härra president. inimesed ja päästetöötajad Tšernobõli piirkonnas karvatasid ja kannatavad äh, suurte tervisemõjude all, ka kakskümmend viis aastat äh, hiljem on olukord äh, selline, et osades Rootsi piirkondades tuleb loomaliha üle kontrollida, enne kui see lubatakse poelettidele. pärast Fukushimat on meil jällegi väga keeruline olukord seoses tuumaenergiaga ja me peame viima läbi tõsised uuringud, mis ei tohiks äh, jääda ainult äh, paberile. meil on vaja läbipaistvaid ja põhjalikke uuringuid. nüüd äh, Ühendkuningriik jällegi ei soovi üldse stressitestide tulemusi avalikustada, Prantsusmaa ei ole nendest testidest üldse huvitatud oluline on aga see, et äh, meil oleks äh, tagatud turvalisus üle kogu Euroopa. Panie przewodniczący, 25 lat po awarii nuklearnej w Czarnobylu coraz president, suur tänu, kakskümmend viis aastat pärast Tšernobõli õnnetust saame me järjest paremini aru, millised olid selle tagajärjed inimese, inimeste tervisele, keskkonnale eriti oluline on see eh, Fukushima hiljutise õnnetuse valguses. tänu eh, tähendab Tšernobõlis me teame, et tegemist oli eh, valesti ehitatud reaktoriga, aga kas me teeme ikkagi midagi selleks, et reaktorid Euroopas oleksid turvalised? Euroopas on sada nelikümmend üheksa reaktorit ning ma toetan stressitestide ideed Euroopas. ja need, niisugused testid peaksid olema kohustuslikud ning ei ole võimalik nendest kõrvale jääda. kahtlemata on meil vaja kõrgeid standardeid, kui me räägime tuumajaamadest ja niimoodi me saame tõsta oma kodanike usaldust nende vastu. aga me peame vaatama ka teisi energiaallikaid, näiteks eh, gaasi, mida on võimalik toet-, toota põlevkivist. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin kindlasti Boguslav Sooniku algatust tervitada, et on esitatud see suuline küsimus tuumaohutuse kohta kakskümmend viis aastat pärast Tšernobõli katastroofi. tegemist on äh, tsiviil äh, aatompoliitika kõige suurema kriisiga olnud ja mul oleks neli äh, ettepanekut, kõigepealt tuleb tagada kodanikele ohutuse kõige kõrgem taseme Euroopa Liidus, kõi-, meie standardid peavad olema kõige paremad maailmas ning tuleb tagada ka see, et rahvusvahelisel tasandil standardid oleksid ühtsed ning tuleb anda tagatis ka selle kohta, et arvestatakse kõikide arengutega nii teaduses kui ka inimkonnas laiemalt ning kindlasti ei tohi lubada nii-öelda odavlennufirmade tüüpi odavtuumajaamasid. teiseks, väga oluline on see, et kõik tuumajaamad peaksid vastama ühtsetele standarditele ning läbipaistvus peab olema tagatud kõikidele kodanikele. kodanikud peavad olema teaduslike riskidega kursis, kuid seda tuleb teha mõõdukalt ning kui läbipaistvust ei ole, tuleb ka süüdi olevaid sanktsioneerida. kolmandaks, kõik Ehm, ohutustestide hinnad peavad olema elektri hinnas sees ja kui me ja peame ka tege-, võtma seadusandlust vastu selleks, et tagada omakapitali piisav kogus kõikide tuumajaamade osas neljandaks tuleb teadusuuringut kindlasti suurendada ja toetada tuumaekspertide tööd, seda kindlasti ka seitsmendast raamprogrammist Eurotami jaoks aastaks kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist eraldada lisavahendeid. suur tänu, proua Šarbon, järgmine. provin din România, țară care produce energie nucleară. suur tänu, härra president, olen pärit pärit äh, Rumeeniast, riigist, mis ise toodab tuumaenergiat ja kus inimestel on muidugi suuri muresid, mis ja küsimusi, mis on jäänud vastamata seoses Tšernobõli katastroofi pikaajaliste äh, mõjud, tagajärgedega. arutelu komisjoniga on teretulnud ja tegelikult väga oluline. ja meie kohus on kindlasti tunda muret äh, tuumaõnnetuste mõju osas inimtervisele. Euroopa Komisjoni poolt rahastatud ekspertide grupp on teinud ettepaneku, et äh, tehtaks äh, rahvusvaheline uuring selle kohta, et tuua esile kõik äh, Tšernobõli katastroofi mõjud inimtervisele. maailma Terviseorganisatsioon oleks tavalistel juhtudel kõige parem Mm, organisatsioon sellise uurimuse tegemiseks, kuid samas tegelikkuses on Maailma Terviseorganisatsiooni ja IAEA e vahel teatav huvide konflikt ning tundub, et praegu on äh, võidutsemas äh, tervishoiu huvide üle äh, tuumasektori huvid ja EAL on õigus pidurdada WHO juurdepääsu konfidentsiaalsele informatsioonile, isegi kui selline informatsioon võiks oma, olla olulise tähtsusega selleks, et mõista tuumaõnnetuste mõju inimtervisele teisisõnu, organisatsioon, mis tegeleb eh, tuumatehnoloogia eh, eh, leviku laiendamisega maailmas, paneb piiri terviseorganisatsioonile andmete juurdepääsuks, andmetele juurdepääsuks, härra Kurski saab järgmisena sõna, palun. president, suur tänu kakskümmend viis aastat on möödas Tšernobõli katastroofist ja mul on see aeg meeles. kommunistlik režiim Poolas püüdis eh, selle õnnetuse kalevi alla suruda. ei tuntud muret kodanike tervise pärast. Eh, esimesel mai paraadil olid, pidid kõik väljas olema praegu eh, on olukord selline, et ikkagi ei ole veel muutunud turvaliseks õnnetuse piirkond ja me ei pääse mitte kusagile tuumaenergia eest. tuumaenergia on eh, tuumaenergia on hädavajalik selleks, et Euroopa muutuks energia eh, suhtes sõltumatuks ning sellepärast ehitatakse ka uusi jaamu Poolas, Leedus, Slovakkias ja sellepärast on vaja ka kohustuslikke eh, stressiteste. me peame toetama rahvusvahelist koostööd eh, tuumaenergia turvalisuse osas ning stressiteste tuleb viia läbi ka Ukrainas ja Vene Föderatsioonis. järgmisena härra Brock. härra president, volinik, Tšernobõl nagu ka Fukushima näitasid, et äh, hoolimata paika pandud äh, reeglitest eksisteerib ikkagi inimliku vea oht. ja saab järjest selgemaks, millised on tuumaenergia piirid. meile alati jääb selline jääk, risk, lisaks kõikidele reeglitele. suureks miinuseks oli Tšernobõli puhul ka Nõukogude režiimi poolne väärinfo, puuduv info, andmete võltsimine ja nii edasi. see oli kõik äh, seotud nõukoguliku äh, režiimi käitumisega. aga praegusel hetkel on meil siiski saavutatud juba teine avatuse tase. paljud inimesed äh, minu valimispiirkonnast aitavad äh, mõjusid leevendada, Tšernobõlis kutsutakse külla sealt piirkonnast pärit lapsi ja nii edasi. tegemist on mõjudega, mis äh, ulatuvad tõesti üle mitme generatsiooni, mida me polekski arvanud. ja lõpetuseks, härra volinik, ma tahan toetada teie lähenemist stressitestidele. meil peaks olema Euroopa kriteeriumid paigas, mida ei kõigutaks liikmesriikide omavoli ja stressitestidel ei peaks olema võimalik rääkida ekspertidele midagi sellist, mida hiljem ei ole võimalik äh, üle kontrollida ja me peaksime tõesti äh, astuma vastu siin äh, mõningatele ministritele selleks, et need stressitestid oleks võimalik läbi viia tõesti karmide kriteeriumite alusel um,. kallid kolleegid, me oleme väga jäänud ajast maha, nii et teeme kiiresti, härra Karins, järgmisena poolteist minutit, palun. härra volinik. kui inimene elab äh, tänaval, kus on liiga palju lärmi, siis tal on võimalik äh, eemale kolida, kaugele kolida isegi paar kvartalit eemal võib olukord olla parem. Tšernobõlis kakskümmend viis aastat tagasi ja Fukushimas äh, paar nädalat tagasi oli olukord äh, selline, et äh, tuumakatastroofi puhul puudub võimalus niimoodi lihtsalt ära kolida. tuumaohutus ei ole lokaalne, vaid on globaalne küsimus Venemaa ja Valgevene on meie liidu naaberriigid, kus ei kehti sellised standardid äh, nagu meil. meie Euroopa Liiduna ei äh, saa ka kolida ära oma naabrite juurest. meil peaksid olema samad standardid ka naaberriikides ja kogu maailmas, seetõttu, härra volinik, ärge viige neid stressiteste läbi ainult äh, Euroopas, vaid äh, neid äh, tuleks läbi viia ka naaberriikides, standardid peaksid kehtima ka naaberriikides ja kogu maailmas Euroopa Liit peab mõjutama naaberriike tuumaohutuse küsimuses vastavalt. Thomas Mann, Thomas Mann? Thomas Mann, poolteist minutit, palun. Tšernobõli katastroof äh, leidis aset äh, tuhande kaheksasaja, vabandust, tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuendal aastal pärast seda me istusime võimalikult äh, kaua kodus, äh, läksime võimalikult äh, vähe üldse välja. ja nüüd täheldasime me hiljuti, et ka kõrgelt ähm, arenenud Jaapanis oldi silmitsi katastroofiga. meil on vaja karme stressiteste mis äh, peaksid äh, tegema kindlaks, kas äh, tuumaelektrijaamad suudavad vastu seista looduskatastroofidele ja terroristide rünnakutele. ja mis juhtub, kui leiab aset inimlik viga. me peame rääkima erinevatest äh, moratooriumitest, me peame rääkima jaamade sulgemisest ja seda kõike mõistlikult, ilma ebavajaliku retoorikata. tööhõivekomisjon omalt poolt äh, nõuab, et äh, tööhõive direktiivi laiendataks ka tuumaenergiajaamade töötajatele, kes peavad tegelema vanade kütusevarrastega ja muude ohtlike töödega. me ei tohi lubada kompromisse ohutuse valdkonnas, see puudutab nii Euroopa Liitu kui ka tema naaberriike ja kõik peame, peame tegema ühised otsused. On the catch the eye, I can only take vaba mikrofoni ajal on aega täna ainult iga fraktsiooni jaoks ühele inimesele. esimesena jäi mulle silma härra Mikolašik, proua Hertsog, proua Toiler, Hassi, härra Randstorf, härra Paška ja proua Wortmann. no ma vabandan, kuid jaa, tõesti, härra Mikolašikut mul nimekirjas ei ole. Unless lugesin ette vale nimekirja, ütleb härra president. ei siiski, proua Kolarska-Bobinska, ma ei andnud teile sõna. jah, palun, teie kord, ühesõnaga. suur tänu, ütleb proua Kolarska-Bobinska. härra president, austatud härra volinik täna eh, mälestame siin Tšernobõli katastroofi ohvreid kuid samaaegselt äh, muidugi mõtleme ka Fukushima katastroofi, katastroofis kannatanutele. tundub, et äh, lõpuks ometi on Euroopas äh, hakanud tekkima rohkem küsimusi tuumaenergia kohta, ka minu koduriigis Poolas on kümme kuni viisteist protsenti vähenenud nende inimeste arv, kes toetavad uue tuumajaama ehitamist. ja sellepärast ongi väga oluline, et kõik kriteeriumid, mis äh, Budapestis välja joonistati, tuleb ka täita. härra volinik, te ei peaks andma järele nende liikmesriikide tahtele, kes äh, tahavad äh, taluvustestidest teha vähem karmid ja seega ma arvan, et äh, me ei tohiks lubada mitte mingisuguseid poolikuid lahendusi äh, kui, ja sanktsioone, kui tegemist on olnud äh, inimveaga või, või muu, või puudulike kriteeriumite tõttu on tekkinud õnnetused. eriti olulised on korralikud kriteeriumid nende riikide jaoks, kes alles oma tuumaprogrammi välja kujundavad ma räägin siin nendest naabritest, kes praegu seda teevad ja kõik need aspektid peaksid olema sees ka komisjoni teatises eh, tuumaenergia välismõõtmete osas. Eh, tuumaenergia on sarnane eh, gaasile ja nafta kasutamisele ja seega peaks olema Euroopas Euroopa-ülene tuumapoliitika ja, ja, ja see kindlasti on väga oluline. härra president, ma vabandan siis selle nimekirjas segiajamise osas ja kõigepealt saab sõna härra Mikolašik Äh, vaba mikrofoni all esimesena. Äh, tänan. me kõik äh, mäletame Tšernobõli katastroofi, mis juhtus kakskümmend viis aastat tagasi, sajad tuhanded inimesed surid ja tänase päevani kannatavad paljud radiatsiooni järelmõjude all näiteks erinevate haiguste nagu vähi käes. mul on hea meel, et Euroopa Parlament tegeleb täna tuumaohutuse küsimusega. tegemist on tõesti võtmetähtsusega teemaga. mainida tuleb ka seda, et me ei saa üle ega ümber tuumaenergiast, ükskõik kas me räägime Euroopast, USA-st, Hiinast või Indiast. viimastes riikides, nagu te teate, on uute tuumaenergiajaamade ehitamise plaanid. ka Euroopas pingutaksime me üle, kui me peataksime kõikide tuumajaamade ehitamise. oluline on aga kindlasti läbi viia stressitestid karmilt ja ka naaberriikides, nagu näiteks Ukrainas, et me saaksime ennast Euroopa Liidus turvaliselt tunda Uh, härra volinik kallid kolleegid räägiksin ainult ühest teemast kakskümmend viis aastat pärast tšernobõli tuleb sarkofaag uuesti ehitada ja me oleme tunnistajaks sellele kui raske selle jaoks on leida vahendeid ja kui raske on saada raha nendelt liikmesriikidelt kes on teisel pool teiselt poolt oleme väga mures oma tuumaohutuse pärast, seega me peame, kolleegid, tagama selle, et kohustusi täidetakse ka pikaajaliselt, niikaua kuivõrd eh, oht tuumajaamade puhul on ka pikaajaline, nii nagu Tšernobõli poolt eh, esitatav oht ja me ei peaks eh, mitte ainult sõnades võtma kohustusi, vaid ka rahalisi vahendeid andma ja kujundama välja ekspertiisiga äh, ja teadmiste osas, niikaua kuni Tšernobõli küsimus ei ole lahendatud. Äh, praegu Euroopa on olnud väga kit-, äh, kitsi nende vahendite osas ja niikaua, kuni me ei saa aru sellest, kui oluline see on, määrime me ainult teineteisele mett moka peale. härra Toiler, üks minutit, palun. härra president, härra volinik kakskümmend viis aastat pärast katastroofi me endiselt tegeleme Tšernobõli teemaga, ka Fukushima jääb pikaks ajaks meie päevakorda kindlasti ja mitmesugused äh, häirejuhtumid äh, tuumaenergiajaamades näitavad, et äh, me peame tähelepanu pöörama ohutusele mitte riiklikul, vaid rahvusvahelisel tasandil, meil peaks olema vähemalt Euroopa Liidu strateegia, nii et ma toetan täielikult äh, energeetikavoliniku, kes on selles osas teinud äh, õigeid samme edasi, loodetavasti me paneme paika ühised äh, põhimõtted et me hindame tuumaenergiajaamade maavärinakindlust ja muud sellist ning läheme nende teemadega ka rahvusvahelisele tasandile. proua Hassi, üks minut, palun. kallid kolleegid, kakskümmend viis aastat on möödunud Tšernobõli katastroofist, kuid meil ei ole endiselt äh, süstemaatilisi uuringuid äh, selle katastroofi mõjude kohta inimtervisele. on üksikuid omavahel koordineerimata uuringuid, näiteks nagu äh, kilpnäärmevähi arvu suurenemise kohta Venemaal ja Valgevenes. see on häbiväärne, et meil ei ole selliseid üldiseid uuringuid ja ma nõuaksin, et komisjon võtab konkreetse kohustuse endale äh, ja teeks tööd sellise rahvusvahelise katva uuringu äh, koostamiseks. räägitud on siin ka sellest, et Tšernobõl tõi kaasa ainult paarkümmend surmajuhtumit, äh, tegelikult aga hinnanguliselt kõrgemad arvud on vi-, äh, olnud suisa miljonites ja see, et need arvud on nii erinevad, on põhjustatud just sellest, et meil ei ole ülduuringut selline teadusuuring ja kindlasti ka äh, radiatsiooni kohta annaks meile palju paremat informatsiooni. üldiselt, härra Randstorf, järgmisena palun. suur tänu, president. mulle tundub, et tähistades seda kahtekümmet viit aastat Tšernobõli katastroofi möödumisest, on maad, eh, mida me väga Euroopa Parlamendis ei toeta, üks nendest on Valgevene, teine on Ukraina, aga need maad mm, kannatasid väga tõsiselt. ja me peaksime tegema mingisuguse žesti, et aidata nendel leevendada eh, katastroofi mõjusid. me peaksime mõtlema ka Kuubale, sellepärast et eh, ja me peame tänama Kuubat, sellepärast et Kuuba eh, võttis eh, enda juurde suure hulga lapsi, kes õnnetuses kannatada said, neid raviti, nendele anti abi. aga tegelikult Kuuba majandusolukord oli tol ajal väga raske. proua Vertmann, proua Vertmann härra president, austatud äh, kolleegid, me kõik teame, millised on Tšernobõli mõjud äh, seal vahetus äh, läheduses, aga kodanikud ootavad, et me saaksime sellest omad õppetunnid. komisjon nüüd lähtuvalt Tšernobõlist ja Fukushimast on teadlik, millised sammud tuleks teha ja millised on nüüd need sammud, mida me teeme, et vältida uut äh, katastroofi ja õnnetust? meil on ISAR üks reaktor, äh, mis on äh, Müncheni lennujaama lähedal, mis on sama reaktori tüübiga kui Fukushimas ja on ka teisi ohtlikke tuumajaamu härra Kelly, te ei äh, olnud äh, registreeritud, aga kuna te esimesena sõna soovisite, siis pool minutit te saate. mina ütleksin kaks asja. kõigepealt seda, et Tšernobõli inimesed ei ole unustatud, ka eh, minu kodumaal on olemas organisatsioonid, mis toetavad neid inimesi. teiseks, eh, komisjoni roll Eh, see, mida volinik on teinud, on kiiduväärt. aga me arvame, et oleks vaja ka uut reguleerivat ametit Euroopas, kes eh, siis eh, juhiks nende taluvusstresside korraldamist. Vaska. tänan. Tšernobõli katastroof näitas meile, kuivõrd oluline on, et meil oleks korralik kommunikatsioonisüsteem. Nõukogude Liidu süsteem salatses ja sellel olid äh, raskeloomulised mõjud naaberriikidele. tulevikus tuleks mõelda ka sellele. Fukushimaga seoses samuti lahjendati infot ja mitte ei avaldatud äh, kõiki andmeid, nii et äh, tuumakatastroofi korral on oluline, et info jõuaks äh, ekspertide ja avalikkuseni niivõrd äh, kiiresti ja niivõrd täpselt kui võimalik. kui me paneme paika erinevaid süsteeme, näiteks äh, kui me soovime vältida inimlikku viga, siis me peame rakendama uusimat tehnoloogiat. härra volinik, palun. härra president, lugupeetud daamid ja härrad. ma tahaksin seoses Tšernobõliga öelda, et teie ettepanekud ja nõudmised seotuses teadusuuringutega äh, me vaatame põhjalikult läbi ja teeme sellest lähtuvalt ka järgmised sammud. samuti teeme me kõik selleks, et täielikult äh, rahastada neid tehnilisi meetmeid, mida on vaja võtta riikide ühenduse poolt äh, Euroopa Liidu äh, kaasosalusel nüüd ähm, suur tänu teiepoolsete ideede ja arvamuste eest äh, ka seoses äh, Fukushimaga, meil toimub äh, nüüd hiljem ka kohtumine parlamendi koordinaatoritega sellel teemal nüüd, mis puudutab äh, stressiteste, siis mitte kunagi varem ei ole toimunud äh, kontrolli Euroopa tasandil. see on täiesti äh, esmakordne lähenemine praegu. seda esiteks. teiseks, kui vaadata Lissaboni lepingut, siis on selge, et liikmesriigid otsustavad, milliseid energiaallikaid nad kasutavad seetõttu liikmesriigid ise otsustavad, kas nad kasutavad taastuvenergiaallikaid, gaasi, naftat või tuumaenergiat. meil on ainult ettekirjutus kahekümne protsendi taastuvenergiaallikate osad, mis tuleb saavutada ja sellega me esimest korda mõjutame liikmesriikide pädevust energiavaldkonnas, meil on neliteist liikmesriiki, kus on tuumaenergiajaamu ja kolmteist, kus neid ei ole. Poolas väga euroopalikus riigis võetakse vastu varsti otsused äh, kahe tuumaenergiajaama ehitamise kohta. Itaalias on äh, arutelu edasi lükatud. Te tegite ettepaneku Euroopa regulaatori või Euroopa Kontrolliameti sisseviimiseks, aga andke mulle selleks äh, finantsvahendid ja seadusandlik pädevus. ei Lissaboni lepingus ega Euratomi lepingus ega komisjoni äh, dokumentides ei ole ette nähtud sellist äh, reguleerivat ametit ja seda te teate. stressitestid on minu jaoks väga olulised. tegemist on nõukogu poolse meile antud ülesandega ja meil peaks olema kõrgeimad ohutuse põhimõtted paigas neljapäeval toimub äh, kõrgetasemeline kohtumine komisjoni ja Euroopa kontrolliametnike vahel. seni meil ei ole olnud ähm, paigas äh, kontrolli kriteeriumid, olgugi et äh, on väljendatud pahameelt selle üle, et stressitestid ei ole piisavalt karmid. praegu eksisteerib ainult ettepanek ühelt äh, ühenduselt, äh, mida komisjon ei aktsepteeri. see ühendus tegi aprillis eeltööd, tegemist on Lääne-Euroopa tuumajaamade ühendusega see ühendus äh, põhimõtteliselt äh, komisjoniga absoluutselt äh, konsulteerimata leidis, et inimlikku viga ei peaks stressitestides kontrollima, minu arvates on see vale, nii et äh, komisjon esitab äh, homme oma selge positsiooni ja see on, et meil on vaja kõikide ristide, riskidega arvestada, meil on vaja arvestada looduskatastroofidega, nagu näiteks äh, maavärinad ja samuti tugevad äh, kõikumised soojas ja külmas temperatuurides. meil tuleb arvestada ka inimlike vigadega, ükskõik kas need on äh, tahtmatud või tahtlikud. me peame arvestama terroristide rünnakutega, küberrünnakutega ja samuti äh, tuleb arvesse võtta lennukatastroofi võimalus. Euroopa kodanikud on sellisest lähenemisest äh, huvitatud ja ma olen tänulik, et te täna andsite mulle oma toetuse parteide ja fraktsioonide üleselt te näitasite, et ka Euroopa Parlament on äh, huvitatud sellistest äh, kontrolli kriteeriumitest, mis kaasavad inimliku faktori me ei saagi täpselt äh, ju ka öelda, kas Fukushima oli siis looduskatastroof või või äh, oli seal inimlik faktor mängus. alguses äh, oli ta looduskatastroof, maavärina tagajärjel tekkis seal katastroof, aga siis, kui hakati mõjusid leevendama, siis tuli mängu inimfaktor oma tugevate ja nõrkade külgedega. inimlik faktor mängis Jaapanis kindlasti väga olulist rolli. nii et pärast seda neljapäevast kohtumist annan ma teada, kuidas me edasi liigume. mul on kindlasti vaja Euroopa Komisjoni poolset toetust, see mul on, ja mul on vaja riiklike regulatiivsete ametite toetust, seda ma soovin ka saada ma pean kõikidelt äh, saama toetuse stressitesti kontrolli kriteeriumitele. ka väga pädevad ja hinnatud äh, kolleegid äh, Pariisis, Londonis, Madridis või Brüsselis peavad oma heakskiidu andma. seal ei ole veel arvamuse kujundamine lõpule viidud ma luban teile kindlasti ka läbipaistvust. Tšernobõlist on meil selles osas väga palju õppida, ma luban teile läbipaistvust äh, ka läbirääkimiste osas, mis saavad Brüsselis toimuma. ja kui komisjon ja Ensrek ei jõua kokkuleppele, siis me võib-olla anname mandaadi tagasi nõukogule ja kehvale stressitestile mina oma allkirja ei anna. suur tänu, volinik. ja nüüd me läheme edasi äh, komisjoni äh, infotunniga, me alustame küll natukene äh, hiljem, aga nüüd on infotunni aeg käes